Ratasega ning ta kinnitas, et immigratsiooniküsimused eh, eh, on eh, kindlasti kõne all, nagu seda on alati nõutud. Viieteistkümnenda juuni täiskogu protokoll on esi-, edastatud, kui vastulauseid pole, on see kinnitatud.